teie koostöö eest ja nüüd saavad sõna need, kes soovivad oma hääletust selgitada. Sulla relazione dell'onorevole Busutil. ja nüüd saab sõna härra Busutil. härra Busutili raport, vabandust mis puudutab Barbados Euroopa Liidu vahelist lepet ning üheks minutiks saab sõna härra Hidalgo. Antonio Hidalgo, teil on sõna president. president, ma ei kuulnud hästi, kas te rääkisite minust? president, kas te rääkisite minust? kas mul on õigus hääletusselgitusele? jah Teil on üks minut oma hääletust selgitada Vussutili raporti kohta. jah, härra president, suur tänu teile, ma hääletasin Bahamase, Barbadose, San Cristo-, Cristobal Nievesi kohta, mis äh, puudutab siis, äh, vabandust, aga kõneleja katkestati palun kolleege, et äh, nad lahkuks vaikselt saalist ja ei takistaks teistel kolleegidel sõna võtmast. mul on hea meel, et bürokraatiat äh, vähendatakse ja et kodanikel äh, võimaldatakse vabalt liikuda. kuid tundes suurt respekti nende sõpra, sõbralike riikide vastu, ma tahaksin, et tehtaks midagi selleks, et kõik need riigid, et need riigid võitleks finantsparadiiside vastu, paradiiside vastu, see on hullem tõbi kui seagripp. see on võima-, see on hea ravi praegusele finantskriisile praegu pole tehtud väga palju selleks, et olemasolevaid finantspers-, finantsparadiise ära kaotada. Hispaania hindab praegu eh, eh, Hispaanias käib praegu arutelu Kurteli korruptsioonijuhtumi üle eh, ja me, eh, see on seotud samuti finantsparadiisidega, me me peaksime kõik koos ühiselt võtma ette võitluse finantsparasiidide vastu. suur tänu, härra Massi. järgmise hääletuse selgituse juurde ja sõna saab härra Sikijevski. härra Adam Sikijevski, see puudutab härra Koelju raportit Schengeni aki hindamismehhanismide kohta ning härra Sikijevski, teil on sõna traktat z schengen to nadanie nowej jakości obszarowi większości krajów unii europejskiej. pomimo że upłynęło tak Schengeni õigustik on midagi kvalitatiivselt head, olgugi et see jõustus osades liikmesriikides alles hiljuti ja seoses sellega unustame me ära, kuivõrd oluline on liikumisvabadus tegemist on suure saavutusega integratsiooni valdkonnas. ka uued liikmesriigid peavad samuti vastutama, on negatiivseid aspekte. on päris suuri piiranguid, mis äh, eksisteerivad äh, naaberriikide vahel, näiteks see puudutab Poolat ja Lätit. on äh, teatavaid piiranguid ka ida suunal eriti just nende riikidega, kellega meil on ajaloolised ja äh, kultuurilised äh, naabersuhted. me viisime sisse ühise kontrollisüsteemi Schengenit üle võttes ja ma usun, et see kontrollisüsteem leiab liigselt äh, negatiivset kasutust ja ei aita kaasa Euroopa Liidu positiivsele mainele, tänan Finito? Grazie all'onorevole Sikierski, credo che non vi Suur tänu, härra Sikierski. rohkem äh, hääletusselgituste osas sõnasoove ei ole ja käesolevaga on nüüd see istung lõppenud, head isu teile!